tegelikult riiklike huvide tagaajajad tihtipeale väidavad. suur tänu kõikidele eh, teie väga positiivsete ettekannete eest, suur tänu! ma tänan, kallid kolleegid, sellega on mõttevahetus lõppenud selle üle ja homme kell kaksteist on hääletus raporti üle. suur tänu veel kord volinik Kallasele. meie järgmine päevakorrapunkt on härra Iturgais Angulo raport, nimelt petitsioonikomisjoni kahe tuhande üheksanda aasta tegevuse aruande kohta. igatahes eh, tere tulemast, volinik Šefčovitš. ja ma annan kohe sõna meie raportöörile, härra Iturgais Angulole neljandaks minutiks. ma tänan, härra president on suur heameel siin olla tutvustamaks kolleegidele petitsioonikomisjoni kahe tuhande üheksanda aasta tööaruannet. töö sellel aastal eh, tähistas liikumist eh, kuuenda seitsmenda mm, koosseisu juurde üleminekut ning paljud inimesed eh, petitsioonide komisjonis on esimest korda petitsioonikomisjoni liikmed. ja nüüd on teil käes meie aruanne ja täpsemad äh, selgitus selle kohta, mis tähendab siis äh, petentsioonide saatmine, petentsiooni saatmine Euroopa Parlamendile. sellest te kõikest võite ise lugeda, aga väga palju seisneb ka mm, meie töö, meie töö paremaks muutmises muutmises pärast Lissaboni lepingu jõustumist, meie menetluste parandamist. esimesel detsembril kaks tuhat üheksa jõustus Lissaboni leping ning Euroopa Parlamendi roll mm, tugevnes sellega, samuti äh, puudutab see ka petitsioonide esitamist kui ühte viisi, kuidas osaleda rohkem Euroopa asjade otsustamisel. kodanikud teevad ettepanekuid, kuidas parandada Euroopa Liidu toimimist oma petitsioonides. ja petitsioonide komisjon tervitab seda, et kodukorra äh, reegel viiskümmend võimaldab meil teha tööd koostöös vastutava komisjoniga Euroopa kodanike algatuse äh, asjus, millega me loodame lõpule jõuda selle aasta lõpuks. Äh, väga tähtis on, et meil kujuneksid äh, tugevad koostööd, suhted Ähm, liikmesriikide parlamentide samasuguste komisjonidega, sest ainult nii süveneb äh, arusaam sellest, millised petitsioonid kuuluvad Euroopa Parlamendi äh, tegevusvalda. ning ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et põhiõiguste hartal on õiguslikult siduv iseloom pärast seda, kui Lissaboni leping nüüd on jõustunud ning ma tahaksin rõhuta, kuivõrd oluline põhiõiguste harta on. nimelt ta paneb meie kodanikud paremini mõistma neid põhiõigusi, mida nad saavad nautida Euroopa Liidus. tähtis on, et kui otsused langetatakse Euroopa Liidus, siis toimub see institutsioonide pädevuse raamides ning eh, inimõiguste konventsiooni sätteid silmas pidades. nüüd, millised probleemid meil on petitsioonide komisjonis? Ehm, nimelt, kui asi puudutab eh, kinnisvara, varalisi õigusi liikmesriikides, siis paraku me ei saa mingeid õiguslikke samme siit omalt poolt astuda. Euroopa Parlamendil on suurepärased suhted kujunenud Euroopa ombudsmaniga ning tema amet eh, samuti on teinud palju ära, et eh, avalikkust teavitada, mis meie pädevusse kuulub eh, ning millega tegeleb üks või teine Euroopa Liidu institutsioon. väga tähtis on vastava käitumiskoodeksi koostamine institutsioonidele ning me tahame ka, et Eh, oleks internetilehekülg, kus väga ülevaatlikult on näha need instrumendid, mis on meie kodanike kasutuses nende vajaduste rahuldamiseks. me tahame, et meil oleks selline ühe akna süsteem, kus kogu informatsioon on võimalik kätte saada. ma tahaksin viidata eh, tegevusele, millega me oleme kokku puutunud aastal kaks tuhat seitse nimelt niinimetatud mittepetensioonid on üks nähtus, millega me aastast kaks tuhat seitse oleme pidanud rinda pistma. nimelt need petitsioonid võtavad meilt väga palju aega mm, ja hõivavad meie personalitööga, aga samas mm, on nad mittepetensioonid, neid ei saa kvalifitseerida petitsioonideks ning kakskümmend viis protsenti, millel aeguvad petitsioonidest, just on mittepetensioonid ja tahaksin lõpetuseks rääkida, et väga tähtis, et meil oleks ka käitumiskoodeks äh, petitsioonide menetlemisel ning ma kutsun üles töötama ka äh, revideeritud käitumisjuhendi kallal, mis puudutab petitsioonide menetlemist. ja lõpetuseks ma tahaksin tänada petitsioonide komisjoni sekretariaati tubli töö eest ja tänu eest selle raporti koostamisel. Just... aitäh ja järgmine kord, kui te tahate oma täiendavat kahte minutit kasutada, palun küsige seda enne. ja nüüd saab sõna volinik härra Šefkovitš. suur aitäh, president, tere õhtust kõigile ning kõigepealt ma tahaksin tänada härra Iturgaisi suurepärase raporti eest mis puud-, puudutab väga olulist valdkonda ja kindlasti on ta teinud ära väga suure töö selle raporti ettevalmistamisel. ma tahaksin öelda, et selle raporti, raportis ta läks veelgi kaugemale kui proua McGuinness, kes möödunud aastal koostas ka väga suurepärase raporti. ma pean ütlema, et pärast seda, kui ma seda raportit uurisin, siis äh, leidis äh, komisjon väga palju olulisi detaile, olulisi viiteid selle kohta, kuidas koostööd tulevikus parandada. on väga oluline, et me mõistaksime petitsioonide kasvavat tähtsust. me oleme seda näinud ka nii petitsioonide kasvavas arvus kui ka nendes teemades, mida petitsioonides käsitletakse ja ma tahaksin kasutada võimaldust ning avaldada tunnustust ka petitsioonide komisjoni uuele esimehele proua Amatsoonile, sellepärast et tema on suutnud väga lühikese aja jooksul anda uut energiat sellesse töösse, mida selles komisjonis tehakse. ja on loonud komisjonidega väga hea koostöö ja samuti ka teiste parlamendi äh, komisjonidega ja Euroopa Komisjoni äh, instantsidega Äh, Jäk-, järgmisena tahaksin veel kord korrata, et komisjon loomulikult on vägagi valmis tegema koostööd petitsioonide komisjoniga kõikides valdkondades, mis on seotud petitsioonidega ning loomulikult oleme me valmis aitama ekspertteadmistega, me Äh, oleme valmis äh, andma informatsiooni tausta kohta, varustama komisjoni taustauuringutega ning vahetama mõtteid kõige olulisematel küsimustel. kuna minu kõneaeg on aga piiratud, siis lubage, ma keskenduksin kolmele asjale, mis komisjoni vaatevinklist on väga huvitavad ja väga olulised ma tahaksin öelda seda, et kõige olulisem meie arvates on tunnustus sellele väga olulisele kohale, äh, äh, tunnustus meie koostööle ja koostööle rahvusparlamentidega ja liikmesriikide ametkondadega Äh, väga oluline on just nimelt luua väga tihe koostöö petitsioonide komisjonidega liikmesriikides, sest et äh, väga tihti Euroopa õigusaktidega on asi niimoodi, et just nimelt need on need instantsid, mis vastutavad nende õigusaktide jõustamise eest. teiseks, ma mõistan, et äh, vaja oleks suurendada arusaadavust ja kasutajasõbralikkust ja seda eriti just komisjoni igasugustes infodokumentides ja me, me tõesti üritame parandada oma äh, teatiste kvaliteeti, meil on äh, Europe U veebilehekülg, kus me siis äh, üritame üles panna vajalikku informatsiooni ning kolmandaks, mul on väga hea meel selle üle, et möödunud nädalal meil õnnestus sõlmida raamkokkulepe Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel ja see kokkulepe puudutab siis infovahetust ning mul on väga hea meel, et me oleme leidnud selles valdkonnas lahendused. ma tean, et minu kõneaeg on läbi ning sellega ma praegu lõpetan ja jään ootama huvitavat arutelu, aitäh! aitäh, volinik! ja nüüd saavad sõna siis kõigepealt fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt Rahvapartei nimel proua Grüni. Teil on poolteist minutit. aitäh, president volinik, daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Iturgaisi suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud. ma olen tema raporti sisuga nõus, aga ma tahaksin rõhutada kahte väga oluliste probleemistikku, mis on raportis tõstatatud eelkõige on oluline, et meie komis-, kodanikud saaksid aru, mis on vahe kodanike algatuste ja petitsiooni esitamise vahel ja Euroopa ombudsmani vahel. selles valdkonnas, äh, mida kõik need organid teevad, on väga palju segadust. kui ma kohtun oma vali, valimisringkonna esindajatega, siis väga paljud neist isegi ei tea, et neil on õigus petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole pöörduda. nii et, et kuidas me saaksime kõik selle oma kodanikele selgeks teha, et nad tõesti suudaksid kasutada neid vahendeid, mis nende käsutuses on. Euroopa Parlament peab paremini suhtlema, kas te teate, et praegu ei ole mitte ühtegi internetilehekülge, mis kodanikele selgelt selgitaks, kuidas petitsiooni esitada, ei ole ka mingit infot petitsiooni esindajate kohta, et nad, et nad saaksid jälgida oma petitsiooni saatust, kui nad selle on esitanud ning selline läbipaistvuse puutumine ei ole kuidagi põhjendatav, meil on vaja rohkem nähtavust me peame tõestama kodanikele, et meie komisjon eksisteerib nende jaoks ja kuulab neid. Euroopa Parlament peab tegema kõik, mis tema võimuses, et sellist infopuudust vältida me oleme juba tegelikult väga palju tööd ära teinud äh, petitsioonikomisjonis, meie komisjoni keskmes on just nimelt kodanike mured. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel äh, saab äh, sõna proua Paljateeli. aitäh, president. härra volinik, kolleegid, ka mina sooviksin tänada härra raportööri, ma olen petitsioonikomisjoni aseesinaine ja suur tänu Turga Äsile selle äärmiselt olulise ja hea raporti eest, mis on koostatud. oluline on see, et siin on üles loetud ka statistilised andmed. oluline on ka see, et petitsioonikomisjon jääks ühendusse Euroopa kodanike ja ka rahvusparlamentidega. meil on mängida väga oluline roll usalduse ülesehitamises komisjonil on oluline ülesanne, seda juba ka mainiti, ja me peame tegema koostööd äh, komisjoni liikmetega ka liikmesriikides, bürokraatia vähendamine äh, on äärmiselt oluline siinkohal. oluline on ka see, et me ametlikult äh, ja läbipaistvalt informeeriksime kodanikke ka menetlusprotsessides, selleks on meil vaja internetiportaali, mille kaudu me saaksime kodanikke teavitada erinevatest võimalustest ja ka Euroopa Liidu äh, tegevusest. ma loodan, et komisjon võtab selle, seda raportit väga tõsiselt, teeb sellest oma järeldused ja et ta üritab tõesti Euroopa ühtekuuluvust ähm, tugevdada. suur tänu ja nüüd proua Harkin ALDE nimel. Um... aitäh president, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri väga põhjaliku raporti eest. mina olen petitsioonide komisjonis asendusliige juba kuus aastat ja selle aja jooksul olen ma paljude petitsioonide esindajatega väga tihedalt kokku puutunud ja üks asi, mis mulle alati muret valmistab, on see, et kodanikud mõistavad Euroopa institutsioone väga erinevalt meist, kes me siin töötame ja ma arvan, et me peaksime äh, asetama ennast petitsioonide esitaja kohale. kui me tõesti soovime kodanikusõbralikku protsessi, siis me peaksime äh, kuulama tõesti, mida petitsioonide esindajatel on öelda ja kasutama nende öeldud positiivsete muutuste elluviimiseks. paljude kodanike jaoks on Euroopa äh, Liidu institutsiooni poole petitsiooniga pöördumine tõesti see viimane väljapääs ja nad on tõesti ära käinud juba väga vaevarikka tee ja me peaksime seda teed neile kergemaks tegema. nii et, et meil tuleks kõigepealt muuta oma veebilehekülge väga äh, kasutajasõbralikuks. aga samuti me peaksime kodanikke kogu selle petitsiooni esitamise protsessi vältel toetama, me peame neile selgitama, mis kogu protsessi jooksul toimub. ja väga tihti tõstatub see lubamatute petitsioonide küsimus meil ei õnnestu kunagi eh, kodanikele täielikult selgitada, millised asjad on Euroopa Liidu pädevuses ja millised ei ole. kõige olulisem oleks võib-olla see, et kui petitsioon on vastuvõetamatu, siis me peaksime selgelt petitsiooni esindajale selgitama, miks see nii on ja selgitama ka, kuhu ta peaks pöörduma. ja veel kaks asja, ma kutsun, toetan punkti seitseteist 17 mis kutsub äh, komisjoni tegelema äh, eksitavate telefoniraamatute väljaandmisega, kataloogiettevõtetega ning äh, kui me räägime Euroopa Liidu õigusaktide otsesest mõjust kodanikele, siis me peame vaatama, kuidas kodanikud saavad meid mõjutada. meie oleme seadusandjad ja meie kui seadusandjad peame kodanike tagasisidet kuulama ja peame kasutama seda tagasisidet, et oma tööd parandada. aitäh, proua Harkin ja nüüd proua Auken Roheliste nimel. poolteist minutit. aitäh, president, ka mina tahaksin tänada härra Iturgaisi väga olulise raporti eest mis sisaldab väga palju suurepäraseid punkte, aga aeg surub peale, nii et, et ma keskenduksin ainult neile muudatusettepanekutele, mida me oleme esitanud me peame tuua, tooma konkreetseid näiteid, kui me tahame, et kodanikud aru saaksid, mis meie töö tegeli-, milles meie töö tegelikult seisneb. me teeme koostööd liikmesriikide ja kohalike organitega ja väga tihti, kui me räägime asjadest abstraktselt, siis meist ei saada aru, vaatamata sellele, et meie kavatsused on võib-olla täiesti õilsad me peame muutma oma töö kodanike sõbralikumaks ja esimese muudatusettepanekuga, mis me esitasime, tahame me mõista anda, et Euroopa Liidu kohus on siiski liikmesriikide kohtutest kõrgemal. kodanikel võib jääda mulje, et liikmesriikide kohtutest kaugemale ei saagi minna, aga nad võivad tulla asjadega, mis on liikmesriikide kohtutes juba olnud meie ees, kui see neil just majanduslikel põhjustel võimatu ei ole muudatusettepanek neli on meie jaoks kõige olulisem, me peame äh, me ei tohi anda äh, komisjonile võimalust kõrvale hiilida, hoolitsemas selle eest, et liikmesriigid oma kohustusi täidavad. ma ei tea, kas komisjon äh, üritas praegu just oma vastutusest kõrvale viilida, aga igatahes seda ei tohi lubada ja meet-, muudatus viis puudutab neid, seda kodukorda, mis meil on meie komisjonis, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga need töömeetodid, mis meil on, toimivad tõepoolest väga hästi ja me peame silmas pidama, et kui miski ei ole katki, siis ei ole seda vaja ka parandada ja me oleme väga palju aega raisanud selle arutelu peale. aitäh, proua Auken ja nüüd härra Sjobro äh, konservatiivide ja reformimeelsete nimel kõigepealt äh, tahaksin ma liituda nendega, kes on tänanud raportööri selle töö eest, mille ta on ära teinud. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, petitsioonide komisjoni töö on tugevasti mõjutatud Lissaboni lepingu jõustumisest äh, praegu on täiesti uus olukord ning äh, nüüd on just nimelt parlament see, kes peaks mängima kõige olulisemat rolli, eriti selles osas, mis puudutab uusi kodanike algatusi. petitsioonide komisjon mängib väga olulist rolli parlamendi kontrollifunktsiooni täitmisel ma tahaksin siin äh, rõhutada seda, et komisjon näiteks aitas lahendada ühte probleemi Saksamaal, kus Saksa kohus oli otsustas, oli otsustanud, et erinevast rahvusest vanemate lapsed, et nende vanemate õigusi tuleb piirata. see asi jõudis siis petitsioonide komisjoni kus lahendati, siis me oleme tegelenud äh, veel keskkonnaküsimustega petitsioonide komisjonis ja tegeleme ka põhiõiguste hartaga ja nüüd härra Maier, kes esindab kuue. suur tänu, härra president. ka minu poolt äh, õnnitlused ja tänusõnad härra raportöörile minu äh, fraktsiooni poolt, ma tänan äh, selle väga üksikasjalis-, üksikasjaliku raporti eest, mis puudutab siis petitsioonikomisjoni tööd aastal kaks tuhat üheksa. petitsioonid muutuvad aina rohkem ähm, tõhusaks vahendiks meie kodanike jaoks. petitsioonide arv on äh, tõusnud, seda me näeme võrdlusest aastal kaks tuhat kaheksa ja seega näitab, et Euroopa Parlament on väga kasulik vahend, väga kasulik vahend just petitsioonide esinemise, esitamiseks erinevatel teemadel, nagu keskkond, siseturg, Hispaania, Rumeenia on siin esirinnas petitsioonide esitamises ma loodan, et siin ei ole see olukord seotud kuidagi sellega, et Saksamaa ja Hispaania peagi ühel väljakul kokku saavad, aga me näeme, et et äh, Euroopa Komisjonile äh, tuleb meelde tuletada, et mõningaid puudujääke tuleks para-, äh, kõrvaldada selleks, et petitsioonide esitamine oleks lihtsustatud, et see oleks, menetlus muutub selgemaks. oluline on just pädevuste küsimus. paljud ei tea, kus Euroopa Liit on pädev ja kus mitte, eriti mis puudutab näiteks ökosüsteemi, millised on siin komisjoni vastutused ja pädevused komisjon teab, et äh, kui äh, esitatakse, äh, saadetakse mõni kiri, siis tuleb vastus liiga hilja. me vajame palju kiiremat menetlust ja menetlusmehhanismi petitsioonide esitamisest kuni komisjoni vastuseni. see, seda menetlust peaks kiirendama. see Äh, parandaks kindlasti ka keskkonnavaldkonna olukorda. sellega kiirendatud menetlusega näiteks keskkonnavaldkonnas äh, suudetaks kindlasti väga palju kahjustusi ära hoida. kahe tuhande üheksandal aastal oli Hispaania üks nendest riikidest, millel oli eriti palju probleeme kontrollimatu linnaplaneerimisega ja seetõttu olid ka sellealased petitsioonid eriti arvukad. proua Aukeni raportis me seda me ka öö, äh, äh, külastasime seda kohta, nägime, milline keskkonnasaastatus seal aset leiab. me nägime, et me vajame mõistlikke vahendeid selliste kaebuste esitamiseks ja kui me saame menetlust kiirendada, kui me saame ka keskkonnaalase õigustiku rakendamist kiirendada, siis sellega me tegelikult äh, te teenime kõikide või suur tänu, Angeelika Peer. suur tänu. petitsiooniõigus tuli Lissaboni äh, lepinguga ja seda Euroopa kodanikud võtavad kui väga olulise vahendina. minu koduriik äh, Austria ei ole nii aktiivne kui Saksamaa ja Hispaania näiteks ma leian, et ähm, petitsioonidel on äh, väga positiivne äh, mõju. Euroopa Liidu otsustel on otsene mõju kodanike igapäevasele elule. petitsiooni vahendusel saavad kodanikud äh, astuda otseühendusse Euroopa institutsioonidega, mida tihtipeale peetakse liiga bürokraatlikuks kuid ka institutsioonid saavad kasu petitsioonidest, sellepärast et petitsioonid puudutavad tihtipeale just Euroopa Liidu õigusaktide rakendamist. näiteks äh, hariduse äh, ametikvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine. Euroopa Liit toetab erinevaid liikuvusprogramme, selleks et need saaksid korralikult töötada, tuleb rakendada ka äh, vastastikku tunnustamist meie toet-, esindame siin Euroopa Liidu kodanikke ja seetõttu on äärmiselt oluline, et kodanikud saaksid pöörduda oma petitsioonidega otse meie poole. mina olen petitsioonikomisjoni liige ja seetõttu mina toetan seda, et komisjoni tuntust suurendataks. mida rohkem teatakse Euroopa Liidu äh, pädevusest, äh, seda paremini me saaksime Ähm, parandada ka seda probleemi, mis on meil praegu vastuvõetamatute petitsioonidega ja lõpetuseks ma sooviksin ka tänada raportööri selle raporti koostamise eest, suur tänu. suur tänu, proua Wertmann. ja nüüd saab sõna härra Matsooni. suur tänu, härra president. tervitan ka teid, härra volinik. kahjuks ei ole nõukogu esindajat siin saalis Euroopa Liit on viimastel aastatel tugevdanud Euroopa äh, kodakondsust. samuti on tugevnenud äh, nõukogu esindatus. me peame Euroopa kodanikke kaitsma, kuid eriline on siin äh, see, mis on seotud Euroopa asutajate unistusega, selle, nende keskmes oli just Euroopa kodakondsus ja ka Lissaboni lepingu üheks oluliseks eesmärgiks oli senisest suurem Euroopa kodanike kaasatus. petitsioonikomisjon on siin üheks äärmiselt oluliseks vahendiks, et Euroopa kodanikke kaasata rohkem Euroopa poliitilise ellu. see on kirjas ka meie tegevuskohas, me töötame kodanike jaoks, me ei tööta äh, Euroopa Komisjoni ette antud ülesannete jaoks. raport kahe tuhande üheksanda aasta tegevuse kohta on väga tervitatav, sooviksin raportööri tänada selle eest, see raport näitab, et Euroopa kodanikud tunnevad huvi Euroopa vastu. Euroopa Komisjon ei ole küll viimastel aastatel optimaalselt meiega koos töötanud, viimastel aastatel on see koostöö küll paranenud petitsioone vaadatakse paremini läbi ja kõik kolleegid on saanud ka vastavat veebilehekülge paremini kaasajastada, seda eks teha ka tarbijasõbralikumaks. ja härra president äh, katkestab. ja te kõnelete üliheli kiirusel, on tõlgid mulle märku andnud, ütleb härra president. proua Matsooni mul on veel lõpetuseks üks soov. ma loodan, et komisjoniga koostöö paraneb. ja ma loodan e, siin ka härra voliniku e, sõnadele, et need sõnad ka, sõnadele järgnevad teod. äärmiselt oluline on siin ka tähelepanu pöörata Euroopa algatus, Euroopa kodanikualgatusele. suur tänu ja nüüd e, proua Könš elnök úr én is szeretnék gratulálni a jelentéshez azt gondolom hogy pontos képet ad a. two thousand ma tänan härra president ka mina avaldan tunnustust raportöörile väga hea ülevaade on koostatud eelmine aasta ei olnud sugugi lihtne aasta kaks kolmandikku petitsioonikomisjoni liikmeid muutusid aga tegemist oli huvitava aastaga sellegipoolest kahe tuhande üheksandal aastal jõustus Lissaboni leping, mis pidi vähendama demokraatia puudujääki Euroopa Liidus ja petitsioonide komisjone tihtipeale on peetud vähetähtsaks äh, komisjonis, aga nüüd on ta omandanud väga tähtsa rolli, nimelt ta suunab suhteid Euroopa institutsioonide ja Euroopa kodanike vahel Äh, petitsioone tuleb üha enam, aga samas vastuvõetamatute petitsioonide osakaal ei ole kahanenud. on vaja ikkagi kodanikke paremini informeerida sellest, millal nad saavad esitada petitsiooni ja millal mitte. huvitav on vaadata ka, mis teemal petitsioonid on. mõnikord äh, räägitakse sellest, et Euroopa direktiive ei viida korralikult ellu mõned kutsuvad üles Euroopa Liidu pädevust liikumisvabaduse ja keskkonna vallas suurendama, siseturu puhul tugevdama, need on kõik väga huvitavad mõtted. komisjon peab tõesti eh, täiel määral koostööd tegema Euroopa Komisjoniga ja pädeva volinikuga. tähtis on tagada, et see koostöö tõesti toimiks tähtis on ka see, et otsused langetataks kiiresti, tihtipeale on aeg just peatähtis. ja sellepärast koostöö institutsioonide vahel on eriti oluline. aga mõnikord, kui tegemist on mitte väga levinud keeltega, siis petitsioonide menetlemine võtab rohkem aega. härra Jaar, palun poolteist minutit. härra Jaar, kõnele mikrofonita. petitsiooniõigus on üks kõige olulisemaid Euroopa kodanike õigusi. sel teel nad saavad äh, tähelepanu pöörata erinevatele rikkumistele või puudujääkidele Euroopa Liidus samuti on petitsioonid, esitatud petitsioonide arv heaks äh, mõõt-, mõõdikuks ka Euroopa institutsioonide tööle me näeme, et aastal kaks tuhat üheksa esitati rohkem petitsioone kui aastal kaks tuhat kaheksa, kuid Euroopa kodanikel on õigus ka äh, kiirele äh, ja põhjalikule vastusele. ja seetõttu me peame siin seda tööd veel optimeerima. vastuvõetamatud äh, petitsioonid tuleb kiiremini välja sorteerida, teiseks petitsioonid, mille osas me ei ole pädevad tuleb ka kiiresti edasi äh, suunata ja kolmandaks petitsioonikomisjoni petitsioonikomisjoni liikmed peaksid kiiremini jõudma ühend, võtma ühendust ka petitsioonide esindajatega. petitsioonide esitamise võimalus üritab äh, kodanikele Euroopat natukene rohkem elavamaks muuta ja ma loodan, et petitsioonikomisjon, parlament ja komisjon Äh, seda võimalust ka järgnevatel, järgnevatel aastatel kasutavad ära senisest rohkem. suur tänu ka raportöörile selle raporti eest, suur tänu okay,! ka mina tänan härra Pussutil! ma tänan, ma alustan sellest, et tänan kolleegi härra Itur Kaisi suurepärase raporti eest see on väga tähtis äh, raport, mis pärineb väga tähtsast komisjonist, petitsioonide komisjonist. see komisjon on meie ja kodanike vaheline sild ja petitsioonide komisjon mitte ainult ei võimalda kodanikel suhelda parlamendiga, vaid äh, tagab ka, et äh, kodanike häält kuulda võetaks. see on üks tõesti koht, kus kodanikud ära kuulatakse ja sellepärast on petitsioonikomisjon väga tähtis nüüd äh, ma tahaksin rääkida sellest äh, raportist, mille mina valmistasin ette petitsioonide komisjoni nimel aastal kaks tuhat kaheksa. see puudutas äh, teemat, et kataloogi ettevõtte ettevõtted petavad inimesi, tuhanded ja tuhanded inimesed olid saanud kannatada sellest, et mm, neilt võeti tasu, mida tegelikult reklaam ei kajastanud. koolid, raamatukogud, väikeettevõtted, mittetulundusühendused kannatasid kataloogi ettevõtete tegevuse tõttu ja ma palusin, et Euroopa Komisjon lahendaks selle probleemi korralikult, aga paraku ei ole seda tehtud ja ma äh, jätkan võitlust selle eest, et siiski lahendus tuleks. ma palun, et volinik võtaks mind kuulda. Taking... ma olen kindel, et volinik võttis asja teadmiseks ja meie viimane kõneleja on proua Kolarska-Bobinska. ma tänan. härra president raport annab tunnistust äh, sellest ja väga põhjalikult annab tunnistust sellest, et petitsioonide komisjon on ülimalt tähtis komisjon. meie kodanikud informeerivad meid pidevalt äh, sellest, kui liikmesriikide institutsioonid ei suuda järgida Euroopa Liidu õigusakte ja petitsioonide komisjon arutab siis selliseid pöördumisi ja sellega on lähedal kodanikele, aga samas meil ei ole ettekujutust sellest, kas meie järeldused ja otsused ka liikmesriikide ametivõimudeni jõuavad ja järgimist leiavad. meil ei ole korralikku seiremehhanismi. me ei tea, kas meie järeldused on ellu rakendatud ja väga raske on neid järeldusi ja otsuseid edaspidigi langetada, kui me ei tea, milline on olnud jätkutegevus liikmesriikides nii et siis juhtubki, et petitsioonid tulevad uuesti eh, ja jälle kaevatakse meile. üks näide on eh, petitsioon, mis esitati meie komisjonile eh, järjekordselt. esimene kord petitsiooni esitaja juhtis meie tähelepanu sellele, et et Nord Stream torujuhe ähm, Läänemeres seab ohtu keskkonna. see oli aastal kaks tuhat kuus ja tollal me nõudsime, et Euroopa Komisjon hindaks seda, milline mõju on äh, Nord Streamil. aga mingit mm, hindamist ei toimunud selle üle, kas on samme astutud ja nüüd on jälle meie komisjoni seesama petitsioon tagasi. Ah, nüüd on meil vaba mikrofoni rubriik ja proua McKinney saab esimesena sõna üheks minutiks. ma tänan, härra president ja tänan raportööri, aga ma tahan kasutada oma aja ära selleks, et juhtida teie tähelepanu siin kojas äh, sellele tööle, mida petitsioonikomisjon on teinud pärast aastat kaks tuhat kuus, kaks tuhat seitse. tollal me eh, lõime Equitable Life eh, komisjoni ja mina olin selle esimees ja aastal kaks tuhat seitse me hääletasime Equitable Life eh, raportit ja kutsusime üles Ühendkuningriiki võtma vastutust enda peale ja hüvitama Equitable Life poliisihoidjatele Ühendkuningriigis, Iirimaal, Saksamaal ja mujal tekkinud kahju täna on ka teil ju valijaid, kes on mures nende hüvituste ulatuse pärast. on tehtud ettepanek, et hüvitused ulatuvad ainult kahekümne protsendini kahjust. see ei ole see, mida meie komisjon silmas pidas, kui mina esimeheks olin ja ma loodan, et see täiskogu ja ka Euroopa Komisjon väga tähelepanelikult vaatab ja et Ühendkuningriik kõik eh, hindaks eh, ja austaks oma kohustusi ja ma usun, et uus valitsus võtab omale kohustuse kõigile eh, poliisihoidjatele hüvitist maksta, nii et see oleks aus ja õiglane. ma tänan, proua McKinnis. härra Alfano, palun. ma tänan, president ma arvan, et petitsioon on üks tähtis instrument, mis võimaldab Euroopa kodanikel Euroopa Liidu elus aktiivset rolli mängida. mina parlamendisaadikutena olen valijate teenistuses ja ma arvan, et petitsioonid peaksid olema meie mm, töö tuumaks siin parlamendis no why, but... <laughs> paistab, et meil tõlge ei toimi ma olen äh, tegelenud sellega, et vaatan läbi äh, esitatud petitsioonid ja paraku artikkel viis kolm ütleb, et saadikud võivad äh, niimoodi dokumente mm, uurida ja nendega tutvuda, aga ma kardan, et petitsioonide komisjon ei ole andmebaasi, kust seda informatsiooni äh, Äh, ühest kohast korralikult kätte saada ja ka minu pöördumised on jäänud vastuseta. ma ei taha kuidagi äh, õõnestada teie komisjoni äh, reputatsiooni, aga ma tahtsin veel palju öelda, aga paraku ma ei mahu kuidagi ühe minuti sisse. proua Basescu, palun. suur tänu, härra president kõigepealt sooviksin tänada kolleeg Iturgaes Angulot selle raporti koostamise eest. leping äh,, Lissaboni leping kinnitab Euroopa kodanike õigust esitada petitsioone Euroopa Parlamendile. aga selleks, et need petitsioonid leiaksid ka lahenduse, viiksid lahenduseni, selleks äh, me, me peame, tegeleme ka erinevate Euroopa Liidu valdkondadega, selleks mina ja mu kolleegid on esitanud muudatusettepaneku Äh, mis puudutab äh, seda, et tuleb paremini kirjeldada ja selgitada Euroopa kodanikele Euroopa Liidu äh, pädevuse, siis me saame sellega ka kõrvaldada neid puudujääke, mis on endiselt seotud vastuvõetamatute peti-, petitsioonidega. ma loodan ja ma arvan, et petitsioonide esindajad saaksid ka rohkem ja kiiremini ase-, ühendusse astuda ombudsmaniga. suur tänu väga hästi rääkisite, rääkisite aeglaselt, õige tempoga ja jõudsite kõik ära öelda. nüüd järgmine kõneleja. kiitoksia, arvoisa puhemees On.... aitäh, president. õnnitlused raportöörile. tegemist on väga informatiivse raportiga. mina ei ole petitsioonide komisjoni liige aga ma saan sellest raportist väga põhjaliku ülevaate selle üle, kuidas selles komisjonis tööd tehakse ja kuivõrd kasulik see petitsioonimenetlus võib olla. tegemist on kasuliku menetlusega, kuigi kodanikud ei ole selle võimalusega eriti hästi kursis. meil on väga palju tööd vaja ära teha, isegi pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus ning sellega tulid ka kodanike algatused kui arutatakse reegleid, mis reguleerivad kodanike algatusi, siis minu arvates oleks hea vaadata, kuidas toimub töö petitsioonide komisjonis. kodanikud vajavad ka infot. petitsioon ei ole siiski sama asi kui kodanike algatus. suur aitäh, aitäh ja ja nüüd härra Žipp. suur aitäh tegemist on väga huvitava raportiga. petitsioonide komisjon äh, oli tähelepanu keskmes, eriti parlamendi eelmise ametiaja jooksul seoses mõnede petitsioonidega, äh, mis selle komisjoni ees arutusel olid, aga mina tahaksin äh, kõnelda Äh, infole juurdepääsust. selles osas ma olen äh, küll paljude eelkõnelejatega nõus, et me peame äh, muutma ombudsmani ja petitsioonide komisjoni palju nähtavamaks. me peame teavitama oma kodanikke sellest, kuidas töö konkreetse petitsiooni vallas edeneb ja samuti nendest resolutsioonidest ja järeldustest, mis nende petitsioonide põhjal tehakse. näiteks äh, Nord Streami projekti osas võeti vastu äh, asjakohane äh, resolutsioon ja minu valijad ikka küsivad minult, aga mis juhtus? järgmisena härra Sikerski. kõigepealt tahaksin ma rõhutada kuivõrd äh, suurt rolli mängib petitsioonide komisjon. tegemist on äh, organiga, mis äh, tuleb appi tavalisele Euroopa kodanikule. selle komisjoni töö on väga paljude kodanike jaoks väga oluline. Nende kodanike jaoks, kelle huvid või kelle õigused on sattunud ohtu ma tahaksin rõhutada, et meie petitsioonide komisjon peaks tegema rohkem koostööd äh, petitsioonide komisjonidega liikmesriikide parlamentides. samuti on väga oluline äh, petitsioonide komisjoni kontrollifunktsioon Euroopa Komisjoni suhtes, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna meie volinikule, härra volinik, teil on võimalik vastata mõningatele küsimustele, mis teile esitati um,. I... suur aitäh, president! ma üritan keskenduda kõige olulisematele asjadele ja ma üritaksin need äh, olulised teemad siis kolme rühma liigitada. kõigepealt parem teavitamispoliitika teiseks ko koostöö Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel petitsioonide vallas ning kolmas on siis kõik need küsimused, mis on rikkumismenetlustega seotud. mis puudutab paremat teavitamist, siis ma olen tõesti saadikutega nõus, et me peame levitama informatsiooni paremini, me peame leidma viise, kuidas kodanikele selgitada, mis asi on Euroopa kodanike algatus, kuidas see erineb äh, petitsioonist, millised on kodanike õigused äh, ombudsmani osas ja loomulikult äh, infot äh, ei ole piisavalt ning ma arvan, et siin me peame tegema koostööd selle nimel, kuidas oma kodanike seas infot paremini levitada. me oleme püüdnud parandada neid kommunikatsioonivahendeid, mis komisjoni käsutuses on, me oleme oma veebilehekülge parandanud, sellele ma juhtisin tähelepanu oma sissejuhatavas sõne, sõnavõtus, Europe veebilehekülg on mõeldud just nimelt selle probleemi äh, lahendamiseks ja võib-olla IMCO veebilehekülg on väga hea, võib-olla eh, nad võiksid jagada kogemusi petitsioonide komisjoniga või teiste komisjonidega, et vaadata, kuidas nad saaksid oma veebilehekülge paremaks teha, kuidas nad saaksid kodanikele paremini infot edastada. ma arvan, et eh, Euroopa kodanike algatuste heakskiitmisega saavad meie kodanikud uue vahendi Euroopa õigusaktide mõjutamiseks ning ma tahaksin väga tänada petitsioonide komisjoni, sest et nende kogemused ja nende nõuanded olid väga olulised, kui me Euroopa kodanike algatuste määrust välja töötasime ja ma olen täiesti kindel, et me teeme väga tihedat koostööd ka eelseisvatel kuudel äh, kui seda küsimust hakatakse Euroopa Parlamendis arutama ning loomulikult, kui Euroopa kodanike algatused on äh, juba paigas, siis me vaatame, kuidas me seda infru-, instrumenti saame kasutada. kõneldes koostööst komisjoniga, siis nagu ma juba ütlesin, komisjon on avatud väga tihedaks koostööks Euroopa Parlamendiga, me mõistame, kuivõrd olulised on petitsioonid meie kodanike jaoks ja loomulikult me Äh, mõistame, et parim vastus on see, mis on õige, mis äh, ei jää hiljaks, sest et kui vastus hilineb, siis kodanikel tekib äh, frustratsioon. aga mõnikord ei ole väga kerge kiiresti vastuseid anda, sest me peame läbi viima põhjalikud analüüsid ja taustauuringud ja seetõttu mõningatel juhtudel vastuse saamine võtab aega, aga ma olen täiesti kindel, et me teeme koostööd Euroopa Parlamendiga, üritades leida viise, kuidas me saaksime siis ka selles valdkonnas asju kiirendada. viimane asi, rikkumised. siin ma tahaksin lugupeetud parlamendisaadikutele kinnitada, et me suhtume sellesse küsimusse äärmiselt tõsiselt. ja kui te vaatate seda nimekirja, kui palju rikkumismenetlusi komisjonis on algatatud, siis loomulikult komisjoni peamine eesmärk on see, et kõik liikmesriigid peaksid kinni Euroopa seadustest, eh, direktiividest ning me püüame kasutada kõiki vahendeid, mis meie käsutuses on eh, mõttevahetust, liikmesriike julgustada, eh, üles kutsuda õigele Äh, õigusaktide ülevõtmisele ja loomulikult, kui kõik need meetodid ei toimi, siis me pöördume Euroopa Kohtu poole palvega siis äh, teha lõpp sellele Euroopa õiguse ebakorrektsele ülevõtmisele. Äh, ka varem on palutud, et Euroopa Parlament saaks rohkem infot rikkumismenetluste kohta ja mul on väga hea meel, et me oleme nüüd jõudnud üksmeelele selles osas, kuidas me seda tulevikus teeme, siis kui äh, raamkokkulepe parlamendi ja komisjoni vahel jõustub ning ma olen täiesti kindel, et selle täiendava infoga, mis teie käsutuses saab olema, saate te kasutada oma mõju selleks, et äh, mõjutada siis ka liikmesriike ja panna neid Euroopa Liidu seadusi austama ja mis puudutab teisi küsimusi ja kommentaare, siis ma panin need kirja ja edastan oma teenistustele, suur aitäh! aitäh, volinik Šefkovitš ja nüüd ma annaksin sõna ka meie raportöögil, raportöörile härra Iturgais Angulole. ma teen väga lühidalt. aitäh, president ma tahaksin tänada kõiki neid, kes on andnud äh, oma panuse sellesse arutelusse. ma arvan, et kõigis sõnavõttudes oli üks ühine joon, nimelt see, et petitsioonide komisjon on väga oluline, kui arvestada, et tuhanded kodanikud äh, usaldavad äh, seda komisjoni ning usuvad, et see komisjon suudab lahendada nende probleeme niisiis, petitsioonide komisjon on äh, meie komisjonidest kõige otsesemalt ühenduses kodanikega. meie kodanikud on selle komisjoni keskmes ja seega tuleb seda komisjoni kaitsta, selle komisjoni tööd tuleb parandada selleks, et meie komisjon äh, ja meie komisjoni poole pöördujad saavad alati oma petitsioonidele vastuse ja veel parema vastuse kui siiani ja kui lubate, härra president, siis tahaksin lõpetuseks paluda volinikku, et ta väga hoolikalt äh, pööraks tähelepanu paljude minu kolleegide kaebustele, need kaebused on väga hästi põhjendatud. paljud kolleegid mainisid siin info puudust äh, mis puudutab neid lõputuid menetlusi, millega pole kuhugi välja jõutud. me peame selle küsimuse lahendama ja, ja mida teha nende petitsioonidega, mis puudutavad probleeme, millele meie ei suuda lahendust leida. nii et ma arvan, et Euroopa Komisjon peaks tegema täiendavaid jõupingutusi ka selliste kaebustega tegelemiseks. suur aitäh! suur aitäh, see arutelu äh, petitsioonikomisjoni aastaaruande üle on lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. ja nüüd meie järgmine päevakorrapunkt, ühe minuti kõned ja kuna härra Lambriniidis on juba saalis, siis annan talle istungi juhtimise üle